vaatame, kuidas meil arutelu edasi läheb eh, ja siis kuulutama välja kvestorite valimise täpse aja. tervitan ametis olevat Euroopa Nõukogu presidenti härra Samarast, ministrite nõukogu presidenti härra Samarast, palun, teil on sõna Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες... Euroopa Parlamendi president, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed. härra president, ma sooviksin alustada sellest, et õnnitleda teid teie taasvalimise puhul ja ka teie järjepidevuse puhul ning tänada teid teie usu eest ühinenud Euroopasse ma tahaksin õnnitleda ka president Barrosot selle puhul, et ta on alati äh, jätkanud äh, oma äh, toetust ühinenud Euroopa Liidule. nüüd Lissaboni lepingu valguses on hea mainida ka seda, et Jean-Claude Juncker, kes on tõepoolest pühendunud eurooplane, on üles seatud kandidaadiks Euroopa presidendi, Euroopa Komisjoni presidendi kohale. minu jaoks on äh, lausa liigutav praegu siin äh, viibida. ma ei tea, miks, aga ma tunnen end siin päris koduselt, ma olen siin äh, olnud parlamendi liige, Euroopa Parlamendi liige, see oli küll kümme aastat tagasi, ma võitlesin samade ideaalide eest Euroopa rahvaste ühise tuleviku eest ja paljud nendest teemadest, mis tänapäeval on iseenesestmõistetavad inimeste jaoks, olid siis veel ettekujutamatud, sest Euroopa projekt on endiselt elus, tal on küll ähm, nõrkusi, puudusi, tegemist ei ole ühtselt äh, kulgeva protsessiga, kuid kindlasti äh, liigub äh, see visalt edasi me näeme, et äh, edasi on liigutud lausa hüpetega võrreldes äh, ajaga kümme aastat tagasi, palju asju on teoks saanud, mida, millesse inimesed äh, mõned aastakümned tagasi veel ei uskunudki. nii et nagu ma ütlesin, ma olen tõepoolest liigutatud ning äh, selles vaimus ma tahaksin teile kõigile soovida kõike head selleks uueks äh, faasiks ka teie äh, ametikäigus. ja nüüd tahaksin ma teile anda ülevaate ka prioriteetidest Kreeka eesistumise puhul. esiteks oli eesmärgiks euro ähm, puuduste vastu, eurosüsteemi ülesehituse puuduste vastu võidelda nii et selle ühtse kriisilahendusmehhanismi äh, lõpuleviimine äh, ja sellega, koos sellega, et oli võimalik ka valitsustevaheline otsus vastu võeta, võtta ühtse äh, päästefondi osas, on väga suureks sammuks edasi pangaliidu sündimise teel. me näeme, et meie rahaliit on nüüd palju paremat, paremas positsioonis selleks, et vältida tulevikukriise nüüd rääkides töökohtadest ja majanduskasvust, me näeme, et oma res-, omavahendite seadusandliku paketi vastuvõtmine kindlasti aitab kaasa aidata Euroopa Liidu poliitikate järjepidevale finantseerimisele. see, et on vastu võetud ühtse turu aktid üks ja kaks, on samuti aidanud meil konkurentsivõimet suurendada ning see lihtsustab äh, seda, kuidas äh, ettevõtlusega tegeletakse Euroopa Liidus, tahaksin siin mainida äh, e-kaubanduse soodustamist, töötajate lähetamise direktiivi ja elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul, see kõik on väga oluline, samuti kõik see, mis on tehtud selleks, et maksudest kõrvalehoidmist vähendada samuti äh, Euroopa Investeerimisfondi osas jõuti äh, kokkuleppele, see tähendab suuremat likviidsust ähm, majanduse jaoks äh, ja eriti just ähm, väikeste ja keskmise suurus, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. tähtsad investeeringute ähm, otsused langetati eriti just telekommunikatsioon ning taristu vallas parem rahastamine, suurem turgude paindlikkus, suurem juurdepääs turgudele ja suurem läbipaistvus kogu Euroopa Liidus. kõik need on eri, on kahe asja erinevad aspektid, esiteks suurem integreeritus ja teiseks enam konkurentsi ehk siis äh, paremad väljavaated äh, töökohtade loomiseks, äh, tööhõive parandamiseks, majanduskasvu soodustamiseks ning sellega kaasneb omakorda suurem jõukus, eriti just ähm, olukorras, kus ähm, sotsiaalne sidusus on probleemiks paljudes liikmesriikides. kolmandaks, piiride haldamine ning sisserände, sisserände juhtimine. see on äh, suureks väljakutseks mitte ainult äh, lõunapoolsetele osa, äh, Euroopa Liidu liikmesriikidele, vaid äh, kogu Euroopa Liidule. selles valguses on väga tähtis, et vaadati üle nende riikide nimekiri, kellel on vaja, kelle kodanikel on vaja viisat selleks, et siseneda Euroopa Liitu ja nüüd on võimalik kahekümne kolme riigi kodanikel Euroopa Liidu ilma viisata reisida ja teiseks on tähtis see, et võeti vastu riik, Euroopa Liitu sisenemise ning seal viibimise tingimused kolmandate riikide kodanikele äh, ettevõttesiseste, äh, ettevõttesisese liikumise äh, valguses ja kolmandaks tahaksin ka Frontexi määrust mainida. ja väga oluliseks läbimurde hetkeks oli ka Stockholmi järgse strateegiliste juhiste vastuvõtmine, see, et ähm, tekitati seos rände ning Euroopa Liidu välispoliitika vahel. see, et äh, parem tagasivõtmiste ning naasmiste poliitika, samuti viisapoliitika on äh, nüüd sidusam. neljandaks peaks mainima horisontaalseid teemasid, mis olid läbivaks äh, Kreeka eesistumise puhul Euro Euroopa merenduspoliitika taaskäivitamine väga tähtis on selles kesk, selles kontekstis Euroopa merejulgeolekustrateegia. esimest korda on Euroopa Liit välja arendamas terviklikku, erinevaid sektoreid hõlmavat strateegiat, mis võtab arvesse julgeolekuaspekte ning ka majandushuvisid Euroopa Liidus. seal on välja toodud erinevad strateegilised huvid ning ohud globaalses äh, merendusvaldkonnas me peame lähtuma õigusriigi põhimõtetest, demokraatiast, inimõigustest, kinnipidamisest, äh, energiatõhususest ja julgeolekust nii äh, nagu see kajastub äh, ka ÜRO rahvusvahelises äh, mereõiguses. institutsionaalsel tasandil on ähm, määruse vastuvõtmine väga tähtsaks kvalitatiivseks sammuks edasi selleks, et oleks meil tegemist tõepoolest esindusdemokraatia väljendusega. erilist tähelepanu pöörati laienemisele selleks, et äh, taas äh, korrata Euroopa Liidu huvi laienemise valguses. nädal aega tagasi Albaania sai kandidaadi staatuse osaliseks ja viis kuud tagasi äh, algasid liitumisläbirääkimised Serbiaga kui räägime Türgist, siis Euroopa Liidu Türgi Assotsiatsiooni Nõukogu ähm, raames on rõhutatud seda, et ähm, Türgi liikumine Euroopa Liidu poole sõltub täielikult sellest, kuidas ähm, täidetakse neid Euroopa Liidu kohustusi, mis on seotud Küprosega ja me näeme, et äh, äh, kokku Kreeka eesistuja suudis läpule, lõpule viia kuuekümne seitsme seadusandliku algatuse menetluse, me tegime seda minimaalsete eelarveliste vahenditega ja sellest äh, lõpuks tegelikult kulutati ainult nelikümmend protsenti ja nüüd on meil äh, väga hea meel, et uus eesistuja Itaalia Ähm, asub äh, juhi rolli ning aitab nende poliitikatega veelgi kaugemale liikuda ja et me loodame, et äh, kaks tuhat neliteist saab tagasivaates olema kõigi jaoks äh, väga õnnestunud ning hea aasta Euroopa kodanikele. kallid sõbrad, viimase kolme aasta jooksul on minu riigi ees seisnud väga suured väljakutsed, samuti ka Euroopa ees Äh, paljud rääkisid, rääkisid nii-öelda Brexitist ehk Kreeka väljumisest, lahkumisest Euroopa Liidust äh, või siis euroalast ja meie oleme tõestanud, et neil ei olnud õigus. meie liidul on probleeme, kuid samuti on liidul olemas ka võimekus, et neid äh, probleeme lahendada me oleme kõigile inimestele Euroopa Liidus tõestanud, et me oleme valmis koos konstruktiivselt tegutsema. muidugi jõukuse aegadel on see kõik palju lihtsam, aga samuti on see võimalik, võimalikuks osutunud ka rasketel aegadel. me oleme tõestanud inimestele kogu Euroopa Liidus, et äh, riike on võimalik muuta konkurentsivõimelisemaks, tervemaks, niimoodi, et kriisist väljutakse konkurentsivõimelisematena ja stabiilsema demokraatliku süsteemiga. viimasel Euroopa Liidu valimistel ei hääletatud Euroopa vastu, vastupidi, hääletati rohkema Euroopa ning parema Euroopa poolt ja nüüd peame me hakkama ka nendele ootustele vastama. me peame Euroopa Liidu tooma lähemale Euroopa kodanike südametele, et Euroopa Liit ei ole äh, rida bürokraatlikke protsesse, mis on kõigile arusaamatud me peame rõhuma sellele, et tegemist on ühtsete väljavaadete, ühtsete ideaalidega. vaid sada aastat tagasi sai alguse laastav sõda, see oli mitte, mitte ainus sõda, mis järgne, järgnevatel aastatel aset leidis, see oli kohutav, kuid samas ei olnud see kõige kohutavam sõda. meie rahvad on uuesti ja uuesti pidanud kannatama, aga nüüd on Euroopa äh, enam ühendatud kui kunagi varem, me näeme, et ta on e-, demokraatlikum kui kunagi varem, jõukam kui kunagi vahem, varem ja stabiilsem kui kunagi varem. me peame nüüd tooma Euroopa Liidu lähemale kodanike südametele, ma arvan, et see peaks olema meie kõige tähtsamaks prioriteediks ka siin Euroopa Parlamendis, selleks, et Euroopa Liit äh, liiguks lähemale meie rahvaste südametele, sest äh, teie meie Euroopa Parlamendis olete ju tegelikult Euroopa Liidu südames. suur tänu! suur tänu, härra peaminister, nüüd saab sõna komisjoni president härra Barroso, palun. härra president, peaminister Samaras, head kolleegid, Kreeka eesistumise lõpp langeb kokku ka parlamendi vahetusega, mis tähendab, et tegemist on üsna eripärase olukorraga. lisaks on viimane, viimast kuud märkinud ka kriisist väljumise algust ja see kriis on olnud kõige tõsisem alates Euroopa Ühenduse loomisest viiekümnendatel aastatel oleme astunud taastumise teele, ent äh, sammud on jäänud päris pikalt. väga oluline on, et just niisugusel hetkel oli niisugune riik nagu Kreeka, kes oli üks nendest riikidest, keda kriis kõige valusamalt puudutas, suuteline käituda, käituma euroopalikult, astuma välja mitte ainult nende probleemide vastu, mis eh, Kreekas endas on, vaid tegema seda ka Euroopa tasandil, nii et tahaksin tänada peaminister Samarast selle eest, kuidas ta ise ja tema väga pädev eh, meeskond nõukogu juhtis sel keerulisel ja eripärasel ajal. Kreeka eesistumisel on tehtud päris palju tööd ära terve rea eri teemadega. on jõutud palju, mitmete oluliste otsusteni ja seda väga lühi, lühikese tähtajaga, mis on seotud Euroopa Parlamendi valimistega. peaminister Samaras rääkis juba nendest teemadest, üle kordama ma neid ei hakka keskenduksin omalt poolt nendele suurematele saavutustele, mis on seotud eelkõige majanduse olukorraga me näeme tegelikkuses, et usaldus majanduses, majandussektoris taastub. ennustatakse kasvu üks koma kuus protsenti sel aastal ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kaks protsenti. investeeringud suurenevad. meie kollektiivne võlg riigi võlgnevus on kokku nüüd esimest korda kriisi algusest alla kolme protsendi kuus liikmesriiki on, nende suhtes on lõpetatud ülemäärase riigivõla menetlus ning ainult ning kaks tuhat üksteist aastal oli tegelikult neid, oli neid liikmesriike kakskümmend neli. see näitab, et stabiilsuse ja kasvu pakt toimib. pärast Iiri väljumist abiprogrammist eelmisel kuul ning Hispaanias pankade päästmise programmi edukat rakendamist, on samuti Portugal väljunud abiprogrammist. olukord Kreekas ja Küprosel on stabiliseerunud ning näitab reaalseid paranemise märke selles, et on korrigeeritud kõige olulisemad äh, punktid tasakaalu puudumises peaminister Samaras on sellest kõige paremini teadlik. ning äh, lisaks on Kreeka riigivõlg vähenenud kiiremini kui ennustatud. Kreeka olukord on paranemas. hoolimata kõigist, kes ennustasid vastupidist, on Kreeka jäänud Eurotsooni veendunud liikmeks ning ma mäletan, et äh, mitte väga kaua aega tagasi pidin arutama neid samu küsimusi inimestega mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu. inimestega, kes ennustasid, et Kreeka väljub eurost, eurotsoonist ning äh, Kreeka majandus variseb kokku ja et variseb kokku ka Euroopa Liit. aga need inimesed on selgelt eksinud. austatud liikmed on täiesti selge, et äh, majanduse taastumine on praegu alles alguses, kasv on suhteliselt madal, tööhõive, eriti noorte tööhõive on kõige tõsisem küsimus meie, mis meie ees seisab. me ei saa lubada tekkida olukorral, kus üks generatsioon tööturult kaob, vahele jääb. seetõttu peame jätkama kiiresti edasiliikumist nende teemadega, mis on praegu nõukogu ja parlamendi menetluses nüüd on meil võimalik selles suunas edasi liikuda kiiremini, sest äh, viimaste kuude vältel on tehtud ära mitmed olulised otsused, mis äh, mõned aastad tagasi tundusid täiesti mõeldamatud. kui oleksime küsinud analüütikutelt Euroopas ja väljaspool Euroopat, kas on võimalik, kui me oleksime küsinud seda kaks-kolm aastat tagasi, et meile tuleb Euroopas pangaliit, kus siis keskpangal on võim liikmesriikide pankade üle, siis ei oleks keegi julgenud sellele jaatavalt vastata. kui komisjon tegi kaks tuhat kümme ettepaneku asutada pangaliit, siis vastati mulle kohe, et jätke järgi, see, seda sõna pole mõtet üldse kasutada. et see on täiesti mõeldamatu. Te võite rääkida finantsstabiilsusest, aga pangaliidust ei ole mõtet rääkida. aga nüüd on meil pangaliit meil on kokku lepitud nii ühtne kriisilahendusmehhanism, ühtne järelevalvemehhanism, mis on väga oluline märk meie pühendumusest sellele projektile ning on oluline sõnum turgudele ja kodanikele, et majandus- ja rahaliit jääb ning et majandus- ja rahaliit, et seda täiendatakse vajalike institutsioonidega. ning kõik see saadab stabiilsussõnumi turgudele ning hõlbustab laenude saamist meie ettevõtjatele sest on selge, et ilma stabiilsuseta ei saa ju olla mingeid reaalseid kasvuväljavaateid nii et kui seda eeltööd stabiilsuse tagamiseks ei oleks ära tehtud, siis eh, ei saaks me praegu rääkida kasvu taastamise erilahendustest. nüüd Euroopa semester. see on projekt, mis on aidanud meil majandustegevust koordineerida liikmesriikides ning eh, mis tugineb meie majanduste vastastikusele sõltuvusele Euroopa Ülemkogu eelmisel nädalal ning tahaksin rõhutada, tegi seda ühehäälselt. mõnikord me võime kuulda, et kokkulepped Euroopa Ülemkogus või nõukogus on asjad, mis, mida kiputakse unustama. aga, aga siin on mul hea meel märkida, et riigipõhised soovitused kiideti heaks ühehäälselt nii põhja kui lõuna, rohkem vasakpoolsete kui parempoolsete valitsustega riikide poolt ning see näitab, et tegemist on väga eduka projektiga. oleme praegu staadiumis, kus liikmesriigid oma reformides astuvad edasi, nii-öelda kriisiolukorrast astuvad välja paar aastat tagasi oleks olnud mõeldamatu, kui me oleksime paar aastat tagasi küsinud, kas Euroopa Komisjon saab endale volitused Äh, enne liikmesriikide eelarvete vastuvõtmist oma sõna nende kohta öelda, siis ei oleks meid usutud. oleks kõik öelnud, et ei, see ei ole võimalik, aga nüüd on sellest saanud kohustus ja miks? sellepärast, et kriis, nagu ma ütlesin, näitas meile kõigile selgelt kätte, kui sõltuvad me oleme üksteisest. ning semes-, Euroopa semester on muutunud Euroopa majanduse juhtimise oluliseks instrumendiks meil arutatakse praegu majanduspoliitikat, eri liikmesriikide majanduspoliitikat ning tahaksin tänada liikmesriikide parlamente, Euroopa Parlamente ja liikmesriike selle konstruktiivse suhtumise eest, mis on võimaldanud niivõrd lühikese tähtaja jooksul kokku leppida riigipõhistes soovitustes ning seega tõmmata joon alla sellele Euroopa semestritsüklile. olles seda öelnud, tahaksin rõhutada, et, et on et, et see mõte, mida me vahepeal võime kuulda, et kõik see on Brüsselist peale surutud, on täiesti vale. see ei toimi niimoodi. Euroopa Komisjon on organ, millel on algataja roll. Euroopa Komisjon algatab selle protsessi ja on nii-öelda objektiivne vahekohtunik. komisjoni roll seisneb selles, et komisjon kontrollib, kas liikmesriigid on soovitused rakendanud või mitte, aga otsused nende soovituste kohta tehakse riikide endi esindajate poolt, rahandusministrite poolt ning lõpuks peaministrite poolt. nii et palun ärgem arutagem neid küsimusi nii, kasutades niisuguseid viiteid otse, kui oleks kõik see Brüsselist peale surutud. ei, tege-, tegemist on kollektiivse liikmesriikide otsusega. ning nüüd tuleb meil mõelda, kuidas seda otsust rakendada ning Äh, me ei saa jääda siin loorberitele puhkama. palju reforme vajavad veel tegemist noorsoo, noorte garantiiga, vaesusega võitlemisega, investeeringute, maksundusega ja nii edasi muude teemadega seoses. Need on minu hinnangul kõige olulisemad arengud viimase kuue aasta jooksul Euroopa semester ning pangaliidu valmimine. samas teemasid, millega, mis tege-, tegelemist vajavad, on teisigi ja palju ning itaallastel seisab päris palju tööd ees, muuhulgas just võitluses noorte tööpuudusega. me saame siin tõhustada seda, kuidas me kasutame ära oma triljoni eurost eelarvet järgmiseks seitsmeks aastaks kui inimesed räägivad järgmisest Marshalli plaanist Euroopa jaoks, siis meil on tegelikult kava, mis on märksa suurem kui Marshalli plaan. meil on eelarve järgmiseks seitsmeks aastaks, mis, kui seda õigesti juhtida, saab aidata meil tagada need investeeringud, mida liik-, riigid sageli üksi ei saaks tagada oma raske olukorra tõttu kriisijärgsel ajal. asi puudutab ka tegevus, tegevuse tõhusust ning seetõttu oli, oli mul suur hea meel näha Refit äh, vastuvõtmist ülemkogus. viimase kuue aast-, kuue kuu jooksul oleme, oleme vähendanud äh, kehtivate õigusaktide arvu, mille järele pole vajadust. me oleme tagasi võtnud viiskümmend kolm tehtud ettepanekut ning kahe tuhande kuuendast aastast oleme vast-, tagasi võtnud juba kakssada üheksakümmend kolm õigusloome ettepanekut kahjuks sellest avalikkuses eriti ei räägita. ning kiputakse ikka kasutama seda stampi, et Brüsseli bürokraatia ja Brüsseli bürokraatia. lubage, et ma ütlen teile, kui liikmesriikide, liikmesriigid teeksid sedasama, mida meie teeksime, siis oleks meie õiguskeskkond meie kodanikele ja väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele märksa parem. ärgem unustagem et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarv, Euroopa Liidu eelarvetest on liikmesriikide eelarved. ning enamus halduskoormust on seotud just meetmetega liikmesriikide tasemel. seega liikmesriigid peaksid vähendama ise bürokraatiat ja looma ettevõtja sõbralikuma olukorra. loomulikult kuulub see ka parlamendi ja nõukogu ning komisjoni vastutusalasse oleme selle semestriga seoses arutanud mitmeid või puudutanud mitmeid olulisi teemasid, ei hakka neid üle kordama, seoses vabaduse, võrdsuse ja õiguse alaga ja sisserände küsimusega. nüüd aga tahaksin puudutada laienemist, sest eh, meil, meil seisab selja taga kümne aasta möödumise tähistamine suurest laienemist laines kaks tuhat neli aastal, kui minu esimene komisjon ametisse asus. kahe tuhande neljandal aastal oli meid viisteist liikmesriiki, nüüd on meil kakskümmend kaheksa liikmesriiki, see tähendab, liikmesriikide arv on peaaegu kahekordistunud. see on üks suurimaid saavutusi üldse Euroopa ajaloos, et meil on õnnestunud sisuliselt Euroopa taasühendada. ning seetõttu tulekski aastat kaks tuhat neliteist meeles pidada, sest see, sest me tähistasime kolm, kolmekümmet viit aastat äh, raudse eesriide langemisest ning vabandust, kahtekümmend viit aastat ja Euroopa Liit on endiselt avatud ja suunatud tulevikku, koondades väikesi ja suuri, vanu ja uusi, rikkaid ja vaeseid Euroopa keskosas ning äärealadel põhjas ja lõunas asuvaid liikmesriike. ning kõik need liikmesriigid on on, on tugevnenud nii demokraatlikus kui majanduslikus plaanis. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saab eesistujaks Läti, kes käesoleva aasta algusest rakendas euro. Leedu saab euro, eurotsooni üheteist, üheksateistkümnendaks liikmeks kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. ning tegemist on riigiga, kelle jõukus on kasvanud kolmekümne viielt protsendilt Euroopa keskmisest SKT järgi arvestatuna seitsmekümne kaheksale protsendile vastavalt aastatel kaks tuhat viis ja kaks tuhat neliteist. et kuidas siis üldse saab keegi väita, et et riikidel ei ole põhjust Euroopa Liiduga ühineda ning et Euroopa ei anna meile võimalusi, ei, Euroopa Liit annab meile suurepärased võimalused nagu me näeme nende uute liikmesriikide näitel, ning aitab meil tagada stabiilsuse ja vältida olukordi, mis on sarnased olukorrale, mis on praegu kujunenud Ukrainas ja mis väga lihtsalt oleks võinud aset leida, kui meil laine, laienemist ei oleks olnud. seetõttu usungi, et Euroopa Liit peaks jääma avatuks, eriti Lääne-Balkani suhtes. Euroopal oleks suur viga nii-öelda tõmmata praegu piirid kinni, nagu mõned ütlevad. jah, meil on siin keerulisi küsimusi, mis tuleb lahendada ja vaba liikumise põhimõte on eh, meie vabaduste nurgakivi ja selle kuritarvitusi, kuritarvitustega tuleb võidelda, aga igal juhul piiride sulgemine oleks vale. hiljuti käisin Serbias ja Albaanias ning olin tunnistajaks edusammudele, mis seal on tehtud. ning olen kindel, et oleks täiesti vastutustundetu praegu mitte anda nendele riikidele väljavaadet Euroopa Liiduga ühinemiseks, kui nad täidavad vastavad poliitilised ja majanduslikud eeltingimused. nii et tegemist oli väga olulise eesistumisega väga keerulisel ajal, peaminister Samaras ning äh, tema meeskond näitasid üles suurepärast suutlikkust Kreeka viiendal eesistumisperioodil ning äh, lähtusid samas ka oma traditsioonidest, mida ehk on parem mida saab kinni, kirjeldada kolme kreeka sõnaga. Logos ehk siis tähendab ratsionaalne lähenemine, patos, kõigi poolte ärakuulamine, meie kodanike vajaduste mõistmine, just äh, keerulisemas olukorras olevate vajaduste mõistmine ning etos ehk siis Euroopa kõige olulisemate väärtuste silmaspidamine. aitäh! aitäh, härra Barroso, lugupeetud daamid ja härrad. nüüd enne, kui ma alustan aruteluga, siis äh, me oleme oma päevakorraga kolmkümmend viis kuni nelikümmend minutit äh, ajakavast maha jäänud. ja seetõttu kvestorite valimine ei alga mitte kaksteist kolmkümmend, vaid kell üks. ja ma oleksin tänulik selle eest, kui seda kuvatakse ka ekraanidele, seda infot, siis kõik kuulajad äh, teavad, et kvestorite valimine ei alga mitte kaksteist kolmkümmend kava järgselt, vaid kell kolmteist null null, et kui meie arutelu algab, äh, lõpeb varem, siis me alustame sellega varem, aga praegu kell kolmteist null null. ja nüüd arutelu juurde kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna härra Kefalogianis, palun aitäh, härra president. Euroopa oma asutamisest saadik on alati astunud äh, kaks sammu edasi, üks samm ed tagasi, aga me oleme ikkagi teinud ka samme edasi, nii et mis puudutab meie majanduskasvu, demokraatia edendamist ja nii edasi, siis see on see suund. see on see suund, mis äh, Ähm, kuhu suunas Kreeka ees, oma eesistumise ajal vaatamata kõikidele raskustele ikkagi liikus, selle, siin juba räägiti kriisilahendusmehhanismist ja kriisilahendamisfondist ning väga palju on tehtud ka tööhõive jaoks, siin on vastu võetud olulisi direktiive, samuti mis puudutab e-pangandust e, e-kaubandust, samuti maksupettuse vastast võitlust väga palju tehti ära ka rände osas, siin võeti vastu direktiive ka ettevõttesiseste lähetuste kohta ja samuti võeti vastu Frontexi määrus. kõik see näitas väga selgelt, nii nagu peaminister ka ütles, et et Kreeka suutis eesistumise jooksul kuuskümmend seitse seadusakti vastu võtta ja samuti on edasi mindud paljude erinevate äh, Äh, seadusalgatustega, näiteks mis puudutab ähm, rahapesu vastast võitlust, samuti laste õiguste kaitset äh, kriminaalmenetluses. oluline oli ka äh, Euroopa Solidaarsusfondi osas tehtud tööd, samuti on edendatud ka Albaania, Serbia, Montenegroga. läbipaistvus on jällegi olnud oluline küsimus, see puudutab siis ka ettevõtete äh, äriinfot. nüüd võtab eesistumise äh, teabepulga üle Itaalia ja me soovime Itaaliale palju edu, me soovime õnne ka äh, Kreekale selle eest, et neil õnnestus Euroopa edasi viia, sellepärast et demokraatlike struktuuride edendamine on ja see, et antud järele euroskeptikutele on väga oluline. aitäh! ja nüüd äh, sotsialistide demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Kaili. härra president, härra äh, Kreeka peaminister, koosta-, mm, ähm, Kreeka eesistumise ajal oli äh, väga oluline ja siin ähm, räägiti juba sellest, kui oluline oli just tööhõive küsimused, eriti noorte tööhõive ja samuti ka Euroopa Panga, pangandusküsimuste edasiarendamine. samuti on väga olulisi poliitilisi liite loodud ja selge on see, et me soovime rohkem Euroopat. selgeks on saanud ka see, et, et nõukogus on tehtud strateegilisi vigu ja see on viinud selleni, et paremäärmuslikud parteid, samuti euroskeptikud on äh, muutunud tugevamaks. meie peame üritama edasi liikuda mööda seda teed, mis Euroopa teeb edukamaks, see on solidaarsuse tee ja Kreekal õnnestus see äh, väga kõrge hinnaga, mida pidid maksma Kreeka inimesed, me ei olnud ette valmistatud äh, äh, selleks, et me pidime kaitsma, abistama Euroopa kõige nõrgemaid kodanikke. nii et ma loodan, et järgmine eesistuja Itaalias, Kreeka eesistumise aegsete pingutustega jätkab, sellepärast et me peame edasi sammuma mööda seda teed, mis edendab kõikide Euroopa rahvaste ühendamist. ja see mõjutab loomulikult ka meie õigusaktidest kinnipidamist ja me loodame, et äh, Itaalia eesistumine saab samuti edukas olema. nüüd ECR-i nimel äh, kolleeg Marias. lugupeetud äh, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, härra president. ECR-i esindajana Euroopa Parlamendi poliitilise fraktsiooni esindajana, kes on Euroopa föderalismi vastu, me soovime rõhutada, et Kreeka eesistumine oli täielik eba edu. siin ei ole tegu mingi edulooga olnud ja tegu ei ole ka edulooga, kui me vaatame, millist poliitikat aeti minu koduriigis Kreekas, tegu oli mingi memorandumi poliitikaga ja see on riigi täiesti äh, purustanud. alates maist kaks tuhat kümme kuni praeguseni on Kreeka saanud kakssada neliteist äh, miljonit eurot äh, laenuks, see on äärmiselt suur summa ja see on rohkem, üle saja kahekümne miljardi euro rohkem kui ähm, SKT. ja see tähendab, et ka tänu nendele abisummadele oleks pidanud meie majandus õitsele puhkema, kuid äh, meil on miljoneid töötuid, meil on äh, tuhandeid ähm, ettevõtteid, mis ähm, on pidanud äh, oma tegevuse lõpetama. kolmkümmend protsenti Kreeka inimestest elab allpool vaesuse piiri ja riigivõlg on äh, rohkem kui sada protsenti SKT-st ning me oleme pidanud nentima, et ka meie pensionifondid, meie ravikindlustusfondid on äh, täiesti tühjad ja, ja see on see äh, hind, mille meie oleme pidanud Kreeka oligarhide tegevuse eest ikka kinni maksma ning äh, härra Samaras, teie ei õnnestunud tegeleda kõikide nende oluliste teemadega, nende probleemidega, millega Kreeka on juba aastakümneid silmitsi olnud. siin ei olnud tegu mitte ainult ähm, ajalooliste traditsioonidega, ajalooliste probleemidega, vaid ähm, teie oleksite pidanud olukorda parandama, aga teil õnnestus ähm, sellest võimalusest, seda võimalust mitte kasutada, te ei astunud Troika vastu välja. Teil ei õnnestunud ka äh, säästupoliitikat lõpetada teile, te ei kasutanud võimalust kutsuda korrale Euroopa Komisjoni, kes Troika tegevust toetas, te ei kasutanud võimalust seda, ähm, peatada seda Kreeka pankrotistumise äh, teed. EKP seatud äh, nõudmised ähm, õõnestas ka meie äh, majandust ning ähm, Teie vastutate selle eest, mis Kreekas toimus. suur tänu ja nüüd äh, proua Sakurafa kuue poolt. aitäh, härra president. lugupeetud kolleegid. kahjuks äh, Lissaboni leping on viinud selleni, et ähm, eesistuja äh, tegevuspiirid on koomale tõmmatud. ja äh, keda me peame eesistumisaegse ähm, edu puhul tegelikult õnnitlema, siin räägiti väga palju äh, erinevatest ähm, edusammudest Kreeka eesistumise ajal, aga tegelikult oli tegu ju administratsiooni edusammudega. eesistumise alguses tuli see väga selgelt välja, me oleme seda pidevalt äh, korranud nimelt ähm, ähm, Kreeka eesistumise ajal viidi läbi lihtsalt neoliberaalsed äh, poliitikad, väga ranged äh, säästupoliitikad äh, ja selge oli ka see, et minu koduriik ja ka teised Euroopa riigid olid sattunud ähm, väga suurde humanitaarkriisi. Kreeka oli justkui katsejänes ja seal üritati kõik läbi suruda, mis pähe torkas. näiteks vägagi tüüpilised näited enam ei ole mingisuguseid kollektiivlepingute läbirääkimisi, samuti inimeste vallandamine on muutunud palju lihtsamaks ja riik ei taga ka äh, sotsiaaltoetusi, samuti on äh, löögi alla sattunud meie pensionifondid, väga paljud ähm, riigiettevõtted on maha müüdud ja mm, seda kõike selleks, et väga suuri võlgu tagasi maksta, selle võla pidid kinni maksma Kreeka inimesed, pangaliit, samuti äh, Ehm, kriisilahendusmehhanisme. Need on kõik need küsimused, mis viisid selle katastroofilise olukorrani. viimased kuud Kreekas on näidanud, et Euroopa ehm, poliitika ehm, otsustavad Euroopa valitsused ilma, et Euroopa Parlament isegi nõu küsitakse, aga Euroopa Parlament ju ometi kodanike poolt ähm, valitud demokraatlik kogu. see, see on kajastunud ka näiteks Euroopa Liidu Süüria ähm, suunalises äh, poliitikas. nii et tegu on täiesti läbikukkunud poliitikaga, see on olnud hukatuslik Kreeka rahva jaoks ja samuti on ohtu sattunud ähm, Euroopa ühtsus. meie soovime Itaalia kolleegidele südamele panna, et ei teeks samu vigu. aitäh! aitäh ja nüüd Roheliste nimel härra Kiigolt, palun. austatud kolleegid, härra Samaras, härra president, ma pean kõigepealt äh, äh, teile pettumuse tekitav, ma ei ole kreeklane, ma tunnen ennast täiesti võõra koha peal siin arutelus, aga ma sooviksin paari märkust teha, eriti mis puudutab viimaste kuud, kuud ja Kreeka eesistumist. kõigepealt suur tänu äh, Äh, selle eest, et väga oluliste seadusaktidega edasi läksite, mis pu-, see puudutas siis eelkõige ähm, finantsturgude ähm, stabiliseerimist ja pangaliitu. pangaliit on kõige olulisem samm finantssüsteemi stabiliseerimiseks Euroopa ja selles osas me oleme tõesti väga suure sammu edasi astunud Euroopa jaoks, aga ma vaatan mõningase murega seda, kui Euroopa Komisjon tõesti ähm, neid äh, detaile välja töötab äh, ja see puudutab ähm, väikepankade investeerimist ähm, ja sellest, et äh, investeerimispankadele kohaldatakse palju kergemaid äh, tingimusi. Kreeka eesistumise ajal suuti väga palju olulisi ähm, tegevusi läbi viia ja me oleme siin arutanud juba neid äh, erinevaid tegevusi, mis puudutab komisjonipoolset blueprinti ja eesistujate ühiseid programme, kõikidest nendest algatustest on väga vähe välja tulnud. meil on liiga vähe investeeringuid, liiga suur töötuse hulk, samuti meie avaliku sektori finantseerimine on sattunud ohtu, seetõttu me räägime uutest võlgadest ja seetõttu ebaõiglane finantseerimine, samuti maksupettused selles küsimuses tegelikult eesistumise ajal kaugele jõutud ja ma loodan, et olukord muutub järgneva kuue kuu jooksul, aitäh! aitäh ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta ähm, kolleeg Epitideios. härra president, lugupeetud kolleegid, härra Barroso rääkis ähm, mõne aja eest sellest, et Euroopa on justkui nüüd ühinenud, rohkem ühinenud ja ka demokraatliku, aga me teame kõik, et antiik-Kreekas ähm, oli olukord palju demokraatlikum ja paljud teist võib-olla ei tea, et Kreeka on hetkel kriisis ja äh, Kreeka rahvas peab maksma äh, troika poliitika ähm, äh, hinna. meil ei ole mitte mingisugust perspektiivi enam pakkuda oma inimestele härra Samaras ja tema valitsuse poliitika on viinud selleni, et selle riigi alustalad purustati. ja te olete muutnud ka põhimõtted, mis valitsesid meie koduriigis ning te üritasite kaitsta ennast oma poliitiliste vastaste vastu mõningad teie vastastest on sattunud isegi vanglasse, need, kes ei ole sattunud vanglasse, nemad ei tohi partei äh, üritustel osaleda ja siin tõesti ähm, trambitakse jalgadega äh, demokraatia põhimõtetel. nii et Samaras peaks äh, õigustama või selgitama seda, milline on antidemokraatlik tegevus leidis aset tema valitsuse ajal illegaalne äh, jälitustegevus äh, poliitilise tegevuse tõttu, ähm, seda me oleme näinud oma partei ridades väga palju. ja nüüd saab sõna kolleeg Šurika. aitäh. ma näen, et äh, sõna on võtnud eelkõige just meie Kreeka kolleegid ja Kreeka kolleegid rääkisid rohkem Kreeka siseasjadest, aga mina siin sooviksin tänada härra Samarast Kreeka eesistumise aegsete pingutuste eest ja saavutuste eest, vaatamata, milleni te jõudsite, vaatamata kõikidele nendele ehm, siseriiklikele probleemidele. nii et aitäh teile, härra Samaras, selle töö eest. ma võtsin sõna ka äh, sellel ajal, kui te tutvustasite oma eesistumise prioriteete ja mul on väga hea meel selle üle, et te tegelesite ka merenduspoliitikaga, te mainisite ka Aadria-Ioonia eh, piirkonna loomist ja te rääkisite sellest ka Kreeka eesistumise eh, tulemuste kõnes ja minu meelest oli tegu väga suure edulooga selles küsimuses. nüüd, kui me räägime teistest tulemustest eesistumise ajal, siis ma sooviksin öelda, et mina leian, et see, mida tehti ära Pangaliidu osas ja samuti majandussektoris ja äh, üldse pankade kriisilahendusmehhanismi osas, siis need tegevused olid väga olulised ja sama, mis puudutab noorte tööhõivet või õigemini töötust, siis see endiselt on ja jääb probleemiks ja me, Barroso, härra Barroso juba ütles, et selle küsimusega tegeletakse edasi. samuti on väga palju uusi vahendeid äh, loodud ja oluline on see, et Itaalia esimesel ajal nendele erinevatele vahenditele antakse ka sisu. aitäh ja nüüd kolleeg Kürkas kas tegu oli nüüd eduka Kreeka eesistumisega või tegu oli lihtsalt ähm, administratsiooni äh, eesistumisega? siin juba mainiti kuutekümmet seitset õigusakti, millega lõpuni jõuda ja oluline on loomulikult äh, siin kriisilahendusmehhanism ja äh, kriisilahendusnõukogu loomine, pangandusliit ja nii edasi. aga ähm, edasi mindi ka teiste õigusloomeliste algatustega, mida ka Kreeka eesistumise ajal mainiti prioriteedina, näiteks mis puudutab noorte tööhõivet ja samuti rände küsimuses, siin oleks saanud tegelikult ähm, palju rohkem ähm, ära teha. mina loodan, et Itaalia äh, eesistuja teeb Kreeka eesistujaga tihedat koostööd, et ähm, ka nende probleemidega tegeleda Kreeka eesistumisel õnnestus siiski paljude küsimuste osas edasi jõuda, näiteks ka ähm, hargmaised ettevõtted said rohkem õigusi ja tekib, tekkis küsimus, et miks Ukraina küsimuses meetmeid üritati võtta, aga aga äh, riik, keda peeti kriisi patuainaks, temal oli loomulikult äärmiselt keeruline äh, Euroopa demokraatiaga edasi minna, nii et siin osas me väga palju algatusi ei, ei näinud. et ähm, eesmärkide seadmine oli küll õige, aga nende eesmärkideni alati jõutud, aitäh ja nüüd ähm, härra Papadakis. mikro, mik-, mikro. kõneleja mikrofon, palun. see ebapopulaarne missioon, mis eesistuja poolt ette võet-, võeti, see on olnud äh, pigem äh, ebaõnnestunud, me näeme, et äh, ei ole töötute olukord paranenud. Pasok ja Uus Demokraatia on rääkinud Euroopa Liidu uue strateegia kujundamisest ja esimene nendest äh, algatustest oleks olnud Euroopa Liidu NATO ühine missioon Ukrainasse. samuti räägiti missioonist Kesk-Aafrika Vabariigis. ka merejulgeolekust, julgeolekut mainiti seal. me näeme, et üha sagenevad rünnakud Äh, inimeste õigustele, äh, Kreeka kommunistlik partei kavatseb iga, igatahes edasi äh, võidelda nende meetmete vastu. aitäh, härra Papadakis, nüüd poolteist minutit kõneaega härra Kefalojannisele, palun. mul on kolm märkust kõigepealt tahaksin meenutada kolleegidele, eriti just Kreeka kolleegidele, et meie siin oleme praegu Strasbourgis, mitte äh, Ateenas. me ei saa siin tervet päeva kulutada Kreeka sisepoliitikale. teine märkus. õige on see, et see esimene loosung, mis Rahvaparteil oli enne valimisi, et me hakkame võitlema selle vastu, et ei toimitaks rahva huvide vastaselt. me peame liikuma suurema Euroopa integratsiooni poole kolmandaks, lahendused siiski on paremas ja enamas Euroopas laienemises ja süvenemises Euroopas, see peaks olema meie eesmärgiks ja nüüd üks äh, märkus ka kriisi kohta. Euroopa jaoks on kriis olnud enneolematute mõõtmetega. kui me võrdleme Euroopat äh, Ühendriikidega, me nägime, näeme, et äh, kuus äh, äh, protsenti Ameerika Ühendriigi SKT-st nendega, seda on võimalik kasutada riiklikul tasandil, kuid meie puhul on see näitaja ainult üks protsent, me peame enama Euroopa, me peame enam, suurema Euroopa Liidu integreerituse poole liikuma toetama demokraatia arengut äh, Euroopa Liidu äh, lõunapoolsetes liikmesriikides, idapoolsetes liikmesriikides. aitäh, härra Kefalojanis, nüüd äh, härra Liberatski, üks minut, palun. ma kuulasin hoolega peaminister Samarase ning president Barroso sõnavõtte räägiti sellest, et meie põlvkond on korda saatnud suuri asju, mis olid veel ettekujutamatud äh, kümme aastat tagasi, kuid äh, siin me räägime inimestest, kes on enam, kes on vanemad kui viiekümneaastased me rääkisime ka saavutustest kümme, kakskümmend viis, viiskümmend aastat tagasi, kuid noored tänapäeval, kahekümne viie aastased, nemad ei taha kuulda mineviku saavutustest, nad tahavad rääkida enda probleemidest, nad tahavad rääkida vaesusest, väljavaadete puudumisest, töö puudusest, nad ütlevad, et nad ei usu enam äh, Euroopa Liitu. nüüd on meil uus parlament, uus Euroopa Komisjon, me peame Euroopa taaskäivitama, sest äh, muidu probleemid äh, süvenevad. aitäh. nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde. kolleeg Klinkovitš, palun. gospodine predsjedavajui, zahvaljujem predsjedniku vlade Samarasu na iscrpnom izvješću. aitäh, härra president, ma tahaksin tänada peaminister Samaras, Samarast äh, selle põhjaliku ülevaate eest, äh, kuna Kreeka oli ka eesistujaks kahe tuhande kolmandal aastal, äh, kui meie taotlesime, asusime taotlema liikmelisust ähm, Äh, siis on justkui ring täis saanud. ma tahaksin teid õnnitleda merestrateegia edasiviimise puhul ning äh, Aadria mere, Joonia mere äh, strateegia koostamise puhul, kuna see nüüd seab sisse ühendused nelja liikmes, nelja riigi vahel ja tahaksin teid õnnitleda ka Pangaliidu teema eduka lõpuleviimise puhul ning äh, ka poliitiliste äh, parteide rolli äh, tugevdamise puhul. aitäh, härra Plenkovitš, härra Mavridža. kolleeg Mavridis. kolleeg Mavridis, palun. <clears throat> θέλω και εγώ με τη σειρά μου mina sooviksin omalt poolt samuti Kreeka peaministrit õnnitleda selle puhul, mis on saavutatud nii rasketes oludes. muidugi on tehtud ka vigu ja tahaksingi äh, ühe neist välja tuua. see puudutab äh, Kagu-Läänemere regiooni väga palju selles regioonis äh, on seotud ka energeetika teemaga, väiksemad riigid, mis kuuluvad Euroopa Liitu, äh, nad väärivad Euroopa Liidu toetust äh, selleks, et teostada oma õigust kasutada siis enda eksklusiivseid majandustsoone enda rahvaste huvides ja Euroopa Liidu huvides üldiselt samuti ma leian, et kõik jõupingutused ähm, sel suunal, et lähendada Türgit Euroopa Liidule, me ei saa selle protsessiga edasi minna, kui äh, Türgi põhi, põhimõtetega ei nõustu Euroopa Liidus. järgmine kõneleja, president, peaminister Kreeka eesistumise ajal Türgi välisminister rääkis meie välisministri Venizelosega ning saatis ka pika märgukirja, kus ta ütles, et Euroopa Liitu ei ole enam olemas, ta on kliinilises surmas. millisest solidaarsusest Euroopa Liidu poolt me siis räägime? kui äh, räägime nii-öelda kliinilises surmas viibivast äh, patsiendist, milline oli Kreeka eesistuja reaktsioon, kui Türgi soovis, äh, et loobutaks passide kasutamist, mis võimaldasid äh, Türgis, Türki siseneda. aitäh, kolleeg Dinano, palun. Äh, kolleeg Dinano. härra Dinano. okei okay,, möchte nicht sprechen. ei soovinud sõna võtta. siis proua kolleeg Kalpelt. köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. aitäh, president peaminister, kõigepealt ma sooviksin äh, avaldada kiitust äh, teile tehtud äh, töö puhul, te olete keskendunud majanduskasvule, konkurentsivõimel töökohtade loomisele, see oli õige lähenemine ja muidugi on see ka kõige tähtsamaks ülesandeks Euroopa Liidus üldiselt. Te olete saavutanud edu kõigis nendes valdkondades, teil oli tegelikult töö tegemiseks ainult neli kuud aeg, aega ning te võite olla uhked selle üle, mida saavutasite, kuid äh, kõige tähtsamaks äh, teemaks kindlasti on noorte tööpuudus, me peame püüdma seda vähendada ja selles kontekstis on noorte garantii väga märgiliseks äh, sammuks edasi. tahaksin teid tänada ka jõu-, nende edusammude eest, mida te tegite Pangaliidu poole liikumisel, kuid on muidugi ka valdkondi, kus nii palju edusamme ei tehtud, näiteks äh, siseturu edasiarendamine, kuid üldiselt oli teie eesistumine kindlasti edukas. suur tänu ja nüüd soovis härra Denonov siiski sõna aitäh, ma tegelikult ei soovinud äh, sõna ja kuna te mulle juba sõna andsite, siis hea meelega ma võtan selle vastu. tahaksin kõigepealt väljendada oma solidaarsust Kreeka rahva vastu. ma olen ise seal palju viibinud Kreekas ja kreeklased on äh, olnud tegelikult väga vaprad selle kriisi kestel, tegemist oli nende jaoks väga raskete aegadega ja tahaksin äh, tervitada nende võimet äh, uuesti tuhast tõusta ja tahaksin äh, öelda, et väga tähtis on see, et Euroopa rahvad oleksid solidaarsed üksteise vastu, aitäh! aitäh, härra Denanu! nüüd kolleeg Jasnowiecka. panie przewodniczący! panie premierze! chciałam podziękować suur tänu, president, peaminister, tahaksin äh, tänada Kreeka eesistujat äh, suurepärase töö eest, mis on tehtud, äh, eriti just töö eest, mis sai tehtud töötajate lähetamise direktiivi kallal. see on viimane teema, mille käsitlemine lõpule viidi teie eesistumise ajal teie tööaeg oli tegelikult ju palju lühem, kui ta oleks pidanud olema valimiskampaaniate tõttu kuid te olete teinud väga head tööd läbirääkimistel erinevatel teemadel ja õnneks me ei pidanud seda Pandora laegast vähemalt siinkohal avama. ja tahaksin tänada eraldi veel ka teie läbirääkimiste meeskonda, te olete olnud tõepoolest vastutustundlik eesistu-, eesistuja ning tahaksin teid äh, tänada tehtud töö eest ja loodan, et äh, see edu ähm, jõuab ka teie koduriiki ning äh, ka seal asjad kiiresti paranevad. suur tänu, suur tänu ja nüüd proua kolleeg Kosta. E aitäh, president. ma tean, et kreeklased on pidanud töötama väga rasketes oludes äh, ja ma loodan, et nüüd äh, on äh, jõudnud kätte ka Vahemere piirkonnas uus ajastu. lõpuks läbi nende edusammude, mille teie olete saavutanud, näeme me selgemalt seda, et Euroopa ei saa eksisteerida ilma tõelise Vahemere poliitikata me peame lähtuma suuremast solidaarsusest Euroopas. kui räägime kultuurist, siis ka see on valdkond, mida kindlasti peaks Itaalia eesistuja edasi ähm, arendama, see, et me kasutaksime enda kultuuripärandit, äh, enda loodus äh, Äh, looduslikke tingimusi äh, ning ajalugu selleks, et ähm, panna alus uut tüüpi kultuuriturismile ning äh, et see lähenemine oleks tõepoolest ka jätkusuutlik lähenemine, mis aitaks seda pärandit säilitada ja ma loodan, et see mida Belgia eesistuja kahe tuhande kümnendal aastal mainis, on midagi, mis tegelikult on puudu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. me peaksime ka seda valdkonda edasi arendama. aitäh, proua Kosta, nüüd proua Spiraki. mikro Mik. mikrofon, palun. Excuse me, I am a very new one. vabandage, olen uus liige, ütleb kõneleja president, peaminister, Kreeka eesistuja on näidanud, et nad on võimelised edu saavutama ka Euroopa Liidu eesistujana, kuid meil on vaja ka tulevikus toetust, sest Kreeka valitsus, mille keskmeks on uusdemokraatia, erakond peab läbi suruma veelgi, veelgi reforme ja vasakpoolsete ehm, vastuseisuga peavad nad ehm, läbi viima mitmeid vajalikke muudatusi. me peame eelarve puudujääki veelgi vähendama. nii et ehm, need reformid, mis on alguse saanud, peavad kindlasti jätkuma ja selleks on meil vaja ka teiepoolset toetust. tänan proua Spiraki nüüd härra Krisogonos. με την πρακτική της η ελληνική προεδρία Kreeka eesistuja on oma töö läbi näidanud, et ta on võimeline Euroopa eliidi soove ellu viima ja tundub, et nüüd on see üle kandumas ka äh, Kreekasse troika käskude täitmisele. see poliitika ei too kaasa positiivseid vilju ei Euroopa Liidule, vastupidi, äh, pangaliit, äh, millest te siin, millest me siin oleme kiidusõnu kuulnud, tegelikult see vähendab usaldust Eurotsooni pankade vastu ja see toob endaga kaasa ka pettumus Euroopa Liidus, meil on vaja uut poliitikat, uut Euroopat, rahvast Euroopat, mitte kapitaliturgude Euroopat, mida teie arvatavasti teenite. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Stiljanidis vaba mikrofoni viimase kõnelejana. aitäh, president. sooviksin äh, veelgi rõhutada, et äh, Kreeka eesistuja on edasi liikunud põhiliselt just äh, pangaliidu teemadel ning töösuhete muutmisel äh, hetkel, mil riik oli väga rasketes oludes valimiseelsel ajal ja see siiski näitab seda, et populismi kiusatusele ei antud alla ning ähm, meie eurooplased soovime kõikide nende oluliste reformidega edasi minna selleks, et oleks meil uus integreeritud Euroopa. me peame selleks äh, populismi vastu kindlalt äh, välja astuma, aitäh. aitäh, härra Stiljanidis, vaba mikrofon on seega suletud ning annan sõna komisjoni esindajale, volinik Šeftšovitšile. aitäh austatud parlamendiliikmed, head kolleegid, peaminister, kui me käisime Kreekas teie eesistumise aja alguses, siis rääkisite, kui oluline see eesistumisaeg on Euroopale, aga ka teie riigile. Te ütlesite, et tegemist on tagasituleku eesistumisega ning äh, oleme ilmselt kõik päri sellega, et see tagasitulek on, oli väga edukas. Kreeka pöördus tagasi finantsturgudele, Kreeka asus kasvuteele Te jõudsite struktuursesse ülejääki oma eelarves pärast pikki aastaid defitsiiti ning komisjoni esindajana tahaksin rõhutada, et et me tundsime, kuidas kõik teie meeskonna liikmed pingutasid, et ära kasutada iga viimane kui minut enne parlamendi eelmise koosseisu töö lõppu, et, et jõuaks, jõuaksime tehtud otsused, mis aitavad Euroopal muutuda tugevamaks ning ma ei ole päri mitme kõneleja kommentaariga, mis täna on kõlanud, et see eesistumine ei olnud oluline. ei. Kreeka eesistumine üheksas kümnest äh, nõukogust oli väga tõhus, äh, juhtis sadat töörühma ning ilma selle isikliku pühendumuseta sellele tööle ei oleks võimalik olnud nii palju edu saavutada. seetõttu tahaksin tänada minister Dmitris Kurkulast ning eh, peadirektorit ja eksperte ja kõiki teie meeskonna liikmed, kellega oleme tihedat koostööd teinud, sellepärast et just meeskonnatöö oli see, mis võimaldas nii suurepärased tulemused saavutada. mitmed parlamendiliikmed rääkisid siin pangaliidu tähtsusest samuti töötajate lähetamise direktiivist ja teistest küsimustest. kõik see, need õigusaktid, mis puudutavad e-valitsust ja e-menetlusi Euroopas, viisapoliitika ülevaatamist ning kõik küsimused, mis on seotud õiguse, vabaduse ja võrdsuse alaga ja samuti laienemisega seoses kõik vastavad otsused õnnestus teha tänu tõhusale koostööle Kreeka eesistuja, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel ning tahaksin isiklikult tänada Kreeka kolleege üldnõukogus ning ülemkogu ettevalmistamisel kõigi vastavate küsimuste ettevalmistamisel tehtud töö eest, mis, mille tulemused on väga olulised järgmise järgmiste parlamendivalimiste valguses. Kreeka eesistumine leidis aset väga olulisel ajal Euroopale ja Kreekale. usun, et võime nüüd öelda, et kuus kuud pärast Kreeka eesistumise algust on Euroopa muutunud kindlamaks ja meil on kõigil turvalisem ning tahaksin tänada teie riiki ning teie kodanikke ning õnnitleda teid majanduskasvu taastumise puhul Kreekas, aitäh! aitäh, härra volinik Šefčovitš ning nüüd saab sõna nõukogu eesistuja härra Samaras well,. Like thank... Uh, tahaksin tänada parlamendiliikmeid positiivsete hinnangute eest Kreeka eesistumisele, iseäranis Euroopa mere julgeolekustrateegia osas, mis sisaldab uh, neid vastavaid tsoone ning äh, rahvusvahelise mereõiguse austamist ning äh, tänan kolleege, kes rääkisid lahendustest, mille oleme leidnud eurotsooni arhitektuursete, struktuursete puudujääkide korvamiseks. mul on kahju, et mõned kolleegid on rõhutanud põhiliselt Kreekat, mitte Euroopat ning siin ma peaksin omalt poolt vastama. kaks tuhat kümme, kui Kreeka kriis alguse sai, ei olnud rahaliidul ühtegi vahendit, mille, mille abil niisuguse kriisiga võidelda, me olime täiesti ette valmistamata, meil ei olnud ei EFSF-i, ei ESM-i ega e, e RSF-i. ning nüüd, usun, oleme palju paremini ette valmistatud taoliste kriiside ennetamiseks, kui nad hakkavad saabuma, või siis nendega võitlemiseks, kui äh, nad on juba aset leidnud. kui me peaksime oma teekaardi kriisist väljumisest, väljumiseks uuesti kirjutama, siis eh, ilmselt me teeksime seda teistmoodi. mina kritiseerisin nende poliitiliste vahendite kogumit algusest peale, aga oma riigi peaministrina pärast juulit kaks tuhat kaksteist ei saanud ma enam pidada akadeemilist arutelu nende poliitiliste vahendite üle, mis oli vale, olid valitud minu ülesanne oli päästa oma riik olukorrast, kuhu ta oli jõudnud kõigi varasemate väärotsuste ning äh, hetkel näha olevate struktuursete probleemide valguses. me tegime muudatused, mis olid vajalikud, tegime struktuursed muudatused ja jõudsime tulemusteni. see oli raske, see ei olnud kerge protsess, me pidime ohverdama päris palju. aga me saavutasime suurima fiskaalse äh, muudatuse korrek-, korrektsiooni kaheksa protsenti SKP-st kahe aasta jooksul. me stabiliseerisime kollabeeruva majanduse ning jõudsime ülejäägini üks aasta enne kavandatud tähtaega ning sisenesime rahvusvahelistele finantsturgudele märksa varem, kui keegi oli arvanud, kuus kuud tagasi, mis kus, kuus kuud tagasi oli arvatud. ning pöörasime ringi ka tööhõive languse ja lõpetasime seega kuueaastase majanduslanguse ning äh, oleme praegu alustamas majanduskasvuga ning väljavaated järgnevuseks, järgnevateks aastateks on head. tõsi, meie inimesed on kannatanud, meil on selja taga väga raske aeg ja paljud inimesed kannatavad endiselt. see on esimene asi ja mida ma ütlesin ja rõhutasin, kui ma kohtusin välismaiste ametivendadega viimastel aastatel aga olukord muutub. ma usun, et paari aasta pärast on kõik see, mis praegu, mida me praegu näeme, halb unenägu. kui me võtame Argentiina näite, väga rikas riik, kes läks sisuliselt pankrotti kahe tuhande teisel aastal ja kaksteist aastat hiljem on endiselt kriisis, uue kollapsi ohus ja, ja valguskiiri pole näha. niisugust asja me Kreeka, Kreekas kindlasti ei tahtnud ning vältimaks seda, lootsime meie inimeste pühendumusele, meie valitsuse pühendumusele ja arumõistvale suhtumisele. oli inimesi loomulikult, kes ei tahtnud midagi Kreekas muuta ning on inimesi, kes üritavad praegugi reforme muutuda, privatiseerimisprojekte blokeerida, investoreid eemale peletada ning Kreeka nii-öelda suruda sellesse, sellesse olukorda, mis meil pikalt oli ning üritati isegi Kreekat Eurotsoonist välja viia, kasutades eh, ettekäändena seda kujunenud olukorda ning Eurotsooni ennast põhja lasta läbi Kreeka väljumise sellest. me ei lasknud nendel inimestel peale jääda ja mul on väga hea meel, et, et me ei lasknud sellepärast, et olukord Kreekas paraneb. ja me oleme väljumas eh, aastakümnete suurimast kriisist. ning tahaksin vastata neile parlamendiliikmetele, et ma ei pea parlamendiliikmetele, et ma ei pea vabandama ekstremistide või äärmuslaste ees, ma teenin oma riigi huve. ning ma ei pea vabandama nende ees, kes ei taha, et midagi muutuks, kes blokeerivad kõik muudatused ja üritavad eh, takistada erastamist ning eemale peletada investoreid. see ei ole kooskõlas eh, ühegi riigi ja meie riigi väärikusega ka, elada laenatud rahast ning me oleme sellele lõpu teinud ja seega seisnud Kreeka parimate huvide eest. seoses sellega, mida me varem kuulsime, märgin veel, et Kreeka on demokraatlik riik ja e, demokraatias, demokraatia olukorras vastutatakse tegevuse eest, mitte mõtete eest. Golden Dawn liikumise liikmete üle on kohut mõistetud nende tegude eest, mis nad on teinud. Golden Dawn on kuritegelik organisatsioon, sellepärast et äh, ta arvatakse osalenud olevat kuritegude toime panemas. Kreeka on näinud seitsekümmend aastat tagasi natslikku okupatsiooni. et natsid olid kõige hullemad türannid, keda Kreeka üldse näinud on ning kõik natside toetajad on inimesed, kes on meile vastuvõetamatud, aga Golden Dawn liikumise juhid igal juhul on vastu võet-, vastutusele võetud oma tegude, mitte oma mõtete eest. ja vastutusele on nad võetud kohtute, mitte, mitte valitsuse poolt ja nii see peabki olema igas demokraatlikus riigis. nüüd see, mida ma kuulsin GMO-de osas, inimesed, kes ilmselt väga hästi kursis ei ole asjaga, meil on hea meel näha, et nüüd on liikmesriigil äh, võimalik, ühel liikmesriigil ühepoolselt kaks kuud tagasi tehtud otsuse valguses keelustada GMO-d oma territooriumil. üldnõukogu otsus ja keskkonnaministrite otsus ning viimane asi veel, härra president, seoses Ukraina kriisiga on eesistuja koostöös komisjoni ja välisteenistusega järginud kahe harulist lähenemist mis tähendab, et äh, otsime poliitilist lahendust ja vajadusel rakendame täiendavaid sanktsioone. ning oleme tegemas koostööd juba Itaalia eesistujaga, kes varsti ametisse, kes on ametisse astunud juba ja kelle eesistumisperiood kindlasti saab olema väga edukas. aitäh, härra peaminister seega on sõnavõtud lõppenud ning teen istungis vaheaja kella üheni, mil järgneb kvestorite valimine.